osas hääletatakse neljapäeval. niisiis, daamid ja härrad, sellega on meie täna õhtune istung lõppenud, me jätkame homme kell üheksa, hommikupoolne istung kestab hommikust kuni kella üheksast kella üheni ning seejärel kella kolmest seitsmeni ja öine plenaaristung kestab kella üheksast kella kaheteistkümneni. muidugi te võite internetis päevakorda vaadata ja tänase